kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele. alustame siis meie tänase kohtumise teise osaga, pangandusliit, kapitaliturgude liit ja finantsteenuste ühisturg. tahaksin tervitada Ugo Passit, kes on äh, äh, finantsturgude direktor FISMA peadirektoraadis, samuti äh, härra Andrea Enriat, Euroopa pangandusjärelevalve esimeest ja samuti härra Brugard Paltsi, kes on meie raportöör finantsteenuste alaste õigusaktide küsimustes. ja nüüd mõned tähelepanekud sissejuhatuseks. finantskriis näitas väga selgelt, millised on tagajärjed, kui regulatiivne raamistik on nõrk nii maailma tasemel kui ka Euroopa tasandil ja kui finantsintegratsioon ei ole piisav nii et, et eh, finantskriisist ajendatuna oleme alustanud reforme finantssektoris ning need reformid on eh, väga põhjalikult muutnud rahvusvahelise äh,, rahvusvaheliste finantsturgude toimimist ja ka Euroopa finantsturgude toimimist ning need muutused ja ambitsioonid, mis meil on seoses finantsteenuste ühisturuga, kapitaliturgude liiduga, pangandusliiduga, eh, nõuavad selget vahetegemist eh, liikmesriikide ja Euroopa tasandi pädevuste vahel ja meil on vaja ka tugevat koostööd Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel, nii et, et ma arvan, et see on tõesti väga oluline teema, mida me peaksime arutama kuidas me saaksime seda koostööd parandada nii äh, õigusloome vallas kui ka äh, poliitilise kontrolli ja järelevalve vallas. Äh, me alustame Pangandusliidust, mis loomulikult on kõige ambitsioonikam ja asjakohasem projekt. pangandus on see valdkond, kus me oleme juba teinud üsna suuri, ma ütleksin isegi radikaalseid muutusi meie Euroopa Parlamendis äh, oleme seadusandja rollis, aga me oleme ka poliitilised kontrollijad. meil on Euroopa Keskpangaga kokkulepped ja meie äh, tahaksime öelda oma sõna kaasa, kuidas need äh, struktuurid toimivad ja kuidas nad koostööd teevad, nii et, et meie siin parlamendis saaksime oma järelevalve rolli paremini täita. mina juhiksin tähelepanu kolmele valdkonnale, kus arutelud on väga olulised. me seisame silmitsi loomulikult paljude küsimustega, aga üks oluline teema on see, kuidas hoolitseda selle eest, et meil oleksid võrdsed võimalused kuidas me suudaksime kokku sobitada ühelt poolt äh, äh, suurema lähenemise finantsküsimustes, aga samas ka vajaduse äh, kaitsta nii-öelda kasulikku pluralismi pangandusmudelite vallas. suured pangad, väikesed pangad Äh, turuga seotud riskid, laenuriskid, äh, kuidas saame tagada lähenemise ja samas vältida äh, selle pluralismi kadumist. teiseks, kuidas saavutada optimaalne tasakaal ühelt poolt riski ja ootude vahel äh, nende riskide negatiivse mõju äh, eest, kuidas reaalmajandust kaitsta. ma arvan, et me läheme päris õiges suunas. Äh, komisjon on läbi vaadanud kapitalinõuete direktiivi, see on minu arvates mõistlik lähenemine. Nad on ette näinud mõistlikke riski vähendamise meetmeid, samuti meetmeid majanduskasvu soodustamiseks infrastruktuurialased sätted ja nõnda edasi, kuidas me saame selles suunas edasi liikuda? Äh, praegused äh, läbirääkimised on samuti väga olulised. ma arvan, et äh, meil on vaja sellist tasakaalustatud tulemust, meil on vaja tugevamaid ka ülemaailmseid standardeid selleks, et ohte vähendada ja me peame kõigele lähenema tasakaalustatult ja öö, äh, oma resolutsioonis, mis täiskogul vastu võeti, seda me ütlesime ka seda, et ei negatiivsetele pangandusmudelitele. kolmas teema, kuidas selle keerulise pärandi küsimusega toime tulla? Äh, kuidas me Äh, oma äh, vastu võetud õigusakte mõistlikult ellu rakendame. hiljutised arengud on näidanud, et meie reeglid võimaldavad teatud paindlikkust. küsimus on aga selles, kuidas me saame neid kõige paremini ära kasutada. Äh, kuidas toime tulla nende halbade laenudega, mis me pärandiks oleme saanud? ma sain aru, et eile härra Enria ühel seminaril tuli välja väga oluliste ettepanekutega. ma olen meedias nende kohta lugenud, nii et, et oleks väga kasulik, kui härra Enria, te sellel teemal peatuksite, jagaksite meiega oma seisukohti ja annaksite meile suuniseid ka selle kohta kuidas näiteks luua varahaldusfirmasid, et äh, äh, varade eest tõesti tegelikku turuväärtust saada. ja et pangad ei peaks lõppkokkuvõttes neid kulusid kandma. nii et, et kuidas see mehhanism täpselt toimiks, kuidas oleks lugu äh, Äh, hindadega, riigiabi reeglitega, eks äh, ante ja eks post ehk eel- ja järelkontrollidega. Need on kõik väga olulised küsimused, millele te loodetavasti suudate vastata, loodetavasti suudate meile ühte-teist öelda. ning äh, siis veel üks oluline väljakutse on pangandusliidu lõplik väljatöötamine, see on ilmselt kõige keerulisem ning see puudutab praegust asümmeetriat äh, üldiste reeglite ja üldiste institutsioonide vahel ja liikmesriikide oma ressursside vahel teiselt poolt. ja minu arvates on praegu siin äh, äh, tasakaalu puudus riskide võtmise ja riskide jagamise vahel. ja see minu arvates õõnestab neid jõupingutusi, mida me teeme riskide hajutamiseks aga see teema seondub ka suveräänsusega, nii et, et me peame selle teemaga kindlasti tegelema. Ehm, meil on vaja ühtset tagatiste mehhanismi eh, ja me suhtume üsna tundlikult sellesse teemasse, me tegeleme selle teemaga ja loodetavasti leiame mingi aruka lahenduse ning ma loodan, et selliste teemade arutamine liikmesriigi parlamendisaadikutega on vägagi asjakohane. ja siis veel loomulikult kapitaliturgude liidu ettepaneku ellurakendamine, paremini integreeritud kapitali tulemused äh, parandavad olukorda ja pakuvad mitmekesisemaid rahastamisvahendeid, sellest saab kasu kogu Euroopa majandus, nii et, et koos Pangandusliiduga äh, kapitaliturgude liidu loomine on äh, loogiline samm Äh, majandus- ja rahandusliidu raames loomulikult äh, sidususe ja järjepidevuse tagamine finantsteenuste sektoris on äärmiselt oluline, see on olnud meie komisjoni üks prioriteete. Äh, pärast komisjoni tegevuskava käivitamist võttis jaanuaris parlament vastu lahenduse, et selleks, et hinnata kõigi äh, meetmete kogumõju ja lünki või negatiivseid tagajärgi kindlaks teha, siis äh, novembris avaldab komisjon teadise, mis puudutab äh, finantsteenuste uut regulatiivset raamistikku, milles käsitleb ka mõningaid teemasid, millele meie oma resolutsioonis tähelepanu juhtisime ning neid meetmeid, need on head lähtekohaks mis võimaldab äh, meil luua siis äh, kapitalituru Euroopas. meil on selles vallas terve rida ettepanekuid, me oleme äh, prospekti teemalised dialoogid juba edukalt lõpetanud ja praegu oleme saavutanud kahe määruse osas juba kokkuleppe ja vaatame läbi ka muid õigusakte, nii et, et kõik kulgeb vastavalt graafikule. nüüd on oluline Eh, selles vallas tööd jätkata ja eh, rääkida edasistest sammudest ja vaadata, millised on lüngad praegustes õigusaktides ja eh, seetõttu komisjon on alustanud ka konsultatsioone avalikkusega. see on suurepärane võimalus keskenduda just nimelt prioriteetidele ning suurendada kogu selle projekti kaalu, nii et, et meie tahame olla osalised järgmistes sammudes ning äh, seetõttu arutame ka liikmesriikide parlamentidega seda teemat, see on minu arvates väga hea lähenemine. annan nüüd aga sõna siis äh, kõigepealt Ugo Bassile, siis härra Henriale ja siis saab sõna Brukart, palun. suur aitäh ja tere hommikust, daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud. suur aitäh kutse eest seeläbi on mul võimalik jätkata härra Gualtieri poolt äh, tehtud märkustest, eriti mis puudutab just kapitaliturgude projekti, mille eest ka mina vastutan mõneti. ja samuti räägiksin komisjoni novembrikuisest dokumendist, mis välja tuli tahaksin rääkida ka päästikust nii-öelda, siis sellega, mida mainis härra Kovalteeri, ehk siis äh, teie komisjoni resolutsioonist. mis kiideti heaks üle aasta tagasi ja milles põhimõtteliselt kutsuti üles komisjoni vaatlema väga olulist küsimust ehk siis seda, milline on finantsraamistik. pärast tõsiseid reforme, mis finantskriisi käigus läbi viidi. ja nimelt seda, kas, kas see raamistik vastab veel eesmärgile. And markets framework was any kas äh, seeläbi aidatakse ikkagi rahastada reaalmajandust ja saavutada eesmärke. meie siis alustasime sellega, äh, viisime läbi konsultatsiooni ja tahaksin ka sellel peatuda natukene hiljem. aga algusest peale Junckeri komisjon tegelikult keskendus suuresti just kapitaliturgude projektile. ja see oli tema üheks peamiseks prioriteediks. sellest peale, kui komisjon ametisse nimetati. ning mõtteks oli see, et luua kapitali ettevõtete jaoks turg, mis võimaldaks kapitalil liikuda vabalt sealt, kus teda on liiga palju, sinna, kus teda on vaja. ning äh, eesmärgiks oli siis see, et äh, raha rahastaks reaalmajandust ja vaadeldi erinevaid äh, samme, mis võiksid seda eesmärki teenida. kaks tuhat viisteist algatati tegevuskava. me algatasime siis teatud hulga alga- äh,, initsiatiive. muuhulgas puudutas see väärtpaberistamist, vabandust, ei. Euroopa äh, kapitalireegleid, nende turvalisemaks muutmist ja kindlamaks muutmist. lisaks sellele oli ka muid meetmeid, lisaks siis riskikapitali ja me oleme neid pidevalt ellu viinud. septembrist kaks tuhat kuusteist, kui me avaldasime teatise kapitaliturgude projekti kohta, siis selles teatises me vastasime küsimusele, mis tol hetkel vajas vastamist, ehk siis kas kapitaliturgude projektil on endiselt eh, mõtet pärast kahekümne kolmandat juunit, eh, võttes arvesse Brexitit? ning oma teatises oli meie vastus väga selge, ilma igasuguste reservatsioonideta, selleks oli jah tal on mõtet ja meil oleks vaja kiirendada reforme, mis juba on käimas olid. ja tõenäoliselt oleks vaja ka suuremaid ambitsioone kogu projekti jaoks. sellest tulenevalt no oleme me kaalunud muid algatusi, oleme teatud hulga neist äh, siis äh, välja toonud, mõned neist on ka tabud mõneti, muuhulgas ettepanekud, millega tahakse, tahetakse harmoneerida mõningaid aspekte ainult äh, riiklikest äh, solventsusseadustest selleks, et pakkuda uusi võimalusi ning see ettepanek kiideti heaks oktoobris eelmisel aastal. nüüd me kaalume võimalust sisse viia vabatahtlik pensioni äh, võimalus Euroopas, mis võiks siis äh, lisanduda riiklikele pensioniskeemidele. ja see võiks olla heaks investeerimisvahendiks tulevikus. sellealane ettepanek võetakse võib-olla vastu sellel aastal veel. nagu härra Gualtieri ütles, praegu me kogume veel viimaseid andmeid sidusrühmadelt, neilt, kes soovisid debatis äh, osaleda. konsultatsiooniga tegime algust mõned nädalad tagasi ja see lõ konsultatsioon lõpeb siis äh, märtsis kaks tuhat seitseteist. ja kogu konsultatsiooni äh, võite leida meie veebilehelt. põhimõtteliselt me küsime lihtsalt kas praegusest süsteemist piisab või siis oleks vaja veel midagi muud? kas on vaja veel lisaalgatusi ja meetmeid? oluline on siinkohal ütelda, et kõige sellega aitame kaasa vahearuande koostamisele, mis tuleb välja selle aasta juunis. ja järjekordselt teeme ülevaate siis ning äh, paneme paika tegevuskava selle komisjoni ülejäänud mandaadiks ja võib-olla ka hilisemaks ajaks. tervitame muidugi kõiki panuseid ja kõik peavad üles näitama loovust. kapitaliturgude algatus äh, on töökast, siin on õigusloomelisi algatusi kui ka muid algatusi teadmiste osas ka tööstuse poolt äh, algatatud, äh, sammud liikmesriikide poolt. et see on tõesti selline projekt, kus kõik saavad osaleda. see projekt toetab ettevõtlust ja kasvu ja meil on vaja tõesti toetust kõikidelt. paralleelselt sellele viisime läbi väga suure ja laia konsultatsiooni, mis puudutas raamistiku võimalikke tagajärgi. saime sadu vastuseid oma küsimustikule ning selle töö tulemus võimaldas komisjonil paremini mõista seda, kas ja kuidas viimase aja reformid, mis puudutavad raamistikku, on toiminud, kas neil reformidel on tahtmatuid tagajärgi, eriti mis puudutab just finantsteenuste äh, sujuvat äh, toimimist ja kas sellega on tagatud ka majanduskasvu ja hoogustatud töökohtade loomist. peamised järeldused äh, olid eelmise aasta novembri teatises. selgitasime välja ka, millised on võtmetähtsusega valdkonnad ning millised on eh, peamised eesmärgid eh, jätkutöös me jõudsime järeldusele, et peame jätkama tagamaks, et meie meetmed ei pidurda majandusvooge tihti on võimalik hoolsust saavutada erinevatel viisidel ja meil on vaja leida sellised viisid, mis on kõige kasvusõbralikumad. näiteks me peame parandama VKE-de rahastamisvõimalusi. sellest tulenevalt, nagu härra Gualtieri ütles, tegime ettepaneku eh, laiendada eh, VKE-de toetusmeetmeid Äh, kõikidele VKE-si puudutavatele laenudele ka suurematele kui üks koma viis miljonit. Äh, samuti pöörasime tähelepanu pikaajalisematele projektile nagu taristud ning Solventsus kaks. samuti see võimaldab madalamaid kapitalitasusid äh, selleks, et rohkem investeerida pika pers-, pikema perspektiiviga taristutesse, sellised vahendid on juba saadaval ja neid äh, saavad ettevõtted siis kasutada teise, teiseks proportsionaalsus. me peame arvestama sellega, et samad meetmed kõikidele ei sobi. me oleme alati nii arvanud, aga konsultatsioonid näitasid et tõesti see nii on ning me peame veel erihoolt kandma selle eest, et proportsionaalsusest kinni peetaks. tõenäoliselt tuleb läbi vaadata olemasolev õigusloome, tagamaks seda, et tõepoolest proportsionaalsus on igal pool tagatud. kolmandaks, bürokraatia vähendamine ja liigse halduskoormuse vähendamine. seda näiteks aruandluse ning äh, avaldamise kohustus, eh, vahel on see vägagi koormav ja me peame tagama, et regulaatorid ja järelevalvajad saaksid info, mida neil on vaja selleks, et oma tööd korralikult teha. samas aga tuleb meil ka kontrollida seda, et dubleerimist ei toimiks seaduses. sellest tuleb igal juhul lahti saada selleks, et ettevõtetel oleks lihtsam tegutseda. samas aga ei tohi me ohtu seada finantsstabiilsust. ja lõpetuseks, sellega ka lõpetan, siis peame me äh, regulatiivse raamistiku muutma sidusaks, peame tagama, et mingeid äh, tühimikke ei ole, ebakõlasid ei ole või kattumisi ja seda me ka teeme. sellega nüüd lõpetan ja muidugi olen valmis vastama teie edasistele küsimustele debati käigus, aitäh! aitäh, EBA e äh, esimees. jah, suur aitäh. kaks nädalat tagasi olin Hongkongis, osalesin äh, rahandusküsimusi arutaval konverentsil ja mind üllatas seevõrd, kuivõrd äh, negatiivne narratiiv Euroopa Liidus finantsturgudega seoses. Ühendkuningriigi otsus lahkuda Euroopa Liidust on kaasa aidanud sellele, et nähakse Euroopat üha enam killa, killustatuna. kui nüüd aga vaadata, mis me viimase kuue aastaga oleme teinud, siis äh, faktid räägivad hoopis vastupidisest. jah, tõepoolest, äh, meil on ühisturul äh, suur killustatus, kuid me oleme kolmes suunas edasi liikunud, me oleme sisse viinud ühtsed reeglid äh, kõikide finantsinstitutsioonide jaoks eh, kõikjal eh, siseturul Jonki eh, reform ning samuti ühtne regulatiivne raamistik. lõime ka kolm järelevalveametit, riskihaldus, ESMA ning samuti Pangandusliit ja samuti oleme me tugevdanud kapitalide eh, positsiooni Euroopas kõikides finantsinstitutsioonides kogu Euroopa Liidus, siis euroalal. mis siis sellest tuleneb? me näeme, et Euroopa Liidu finantsturgude integratsioon on suurenenud, rahvusvahelisel tasandil aga olukord ei ole paranenud pärast kriisi ma arvan, et see on esimene asi, mis ma tahtsingi ütelda, me oleme päris palju asju parandanud ja oleme seeläbi suutnud rohkem integreerida finantsturgu. Teionki komisjoni liikmena tahaksin ütelda, et kus siis osalevad kolm järelevalveasutust. komisjon on seal samuti riskihaldusnõukogu Äh, me arvestame selle sektorit läbivate huvidega ning äh, oleme keskendunud eelkõige just riskihinnangule. palju on tööd tehtud tarbijakaitse küsimustes ning samuti äh, väärtpaberistamine või turuinfrastruktuurid, mis on siis ühishuvis. seega te näete, et siin valdkonnas on töö päris hästi edasi liikunud tahaksin ülejäänud aega kasutada selleks, et äh, keskenduda kolmele valdkonnale, kõigepealt räägin äh, pankadest, siis kapitaliturgudest, turgude liidust ning äh, uutest tehnoloogiatest ja innovatsioonist, mis kindlasti mõjutab ka reforme finantsvaldkonnas. pangandus, institutsionaalselt lähtudes pangandusliit tegelikult mõneti vastab sellele, äh, tähendab, muudab see veelgi olulisemaks selle, mida te mainisite, äh, lugupeetud esimees. eesmärgiks on liikuda harmoneerimise poole, meil on äh, ka järelevalve tsentraliseeritud Euroopa tasandil ning väga keeruline on järelevalvet korraldada, kui regulatsioon on erinev või erinevates äh, riikides, nii et sellest tulenevalt on äh, tugev vajadus ka resolutsiooni valdkonnas äh, välja töötada mehhanisme ning ühtseid nõudeid. teisalt jällegi on teil õigus, et meie kogu ökosüsteem on väga mitmekäsimine mm, finantsturgude valdkonnas ning me peame äh, vältima äh, seda, et lõpptulemusena üritame me leida ühtseid lahendusi kõigi jaoks. Äh, sellest tulenevalt tuleb äh, rohkem kui kunagi varem tähelepanu pöörata proportsionaalsusele. me peame liikuma homogeensema Euroopa raamistiku poole, kuid sellise raamistiku poole, mis suudaks vastata Äh, olemasolevatele ärimudelitele ning riskidele ja süsteemi keerukusele. selles praegune väljakutse seisab, seisnebki ja peatselt tuleme välja ka omalt poolt töödokumendiga neis küsimustes. teiseks, äh, millest tahtsin rääkida panganduse puhul, nagu te mainisite ka, härra Galtieri, me oleme teinud päris palju selleks, et finantsreformidega lõpule minna ja me oleme peaaegu valmis saanud see aasta üritame välja tuua ähm, esimese ühtse äh, reeglistikuga, kus on välja toodud äh, kõik erinevad nõuded, mis äh, praegu pakuvad G kahekümne paketi jaoks ähm, tuhande üheksandast aastast ühtset raamistikku. see töö on peaaegu lõpule viidud. pangandussektori parandamisel on kolm olulist sammu. esmalt tugevdamine teiseks eh, probleemide eh, tuvastamine ja kolmandaks eh, siis olukorra parand-, parandamine. me oleme tõesti kapitale tugevdanud ja me oleme läbi vaadanud varad, töö, probleemid välja selgitanud, kuid kohandamisega on veel probleeme. olukord on paranenud negatiivsed näitajad on langenud, kuid eh, endiselt ei ole me suutnud eh, tulemust piisavalt parandada. ning kui me samamoodi jätkame, siis jõuame kriisieelsesse eh, aega, aga see kõik nõuab, on praegu liiga aeglane, kogu see protsess ja yes. peab ütlema, et praegu pööratakse suurt tähelepanu sellele, kas kapitalinõuded on muutnud olukorda liiga paindimatuks, aga ei, tegelikult on probleem selles, et me ei ole piisavalt kiirelt suutnud kohandada ennast uue olukorraga. sellepärast, et ja sellistes tingimustes ei suuda pangad oma peamist eesmärki täita, milleks on siis eh, laenata raha majandusele ja seda elavdada. siis me peame siis eh, kõigepealt eh, tugevdama ka järelevalvet, teiseks peame parandama liikmesriikide õiguslikku raamistikku äh, laenude äh, väljastamiseks, kui äh, on vaja väga palju selleks aega, et pakkumised läbi vaada- äh,, taotlused läbi vaadata, siis see muidugi ei paranda olukorda ning edasi ei saa nõuda, et pangad müüksid oma tooteid, kui selleks ei ole turgu, nii et seega meil on vaja ka luua see tingimused äh, ja spetsialistid. praegu ei ole piisavalt infot ja praegu ei ole ka piisavalt äh, head struktuuri, et see toimiks. minu isiklik, tegemist on minu isikliku arvamusega äh, ja eile Luksemburgis ka rääkisin sellest, kriisid Jaapanis, Põhjariikides, üheksakümnendatel ka Ameerika Ühendriikides ning Euroopa Liidus, kuid tegemist on laenudega, mida tagasi ei maksta, siis äh, ja on vaja need kuidagi välja saada süsteemist, siis selleks oleks meil vaja ühtset euroopalast lähenemist, äh, mis puudutaks ettevõtete varade haldust ja me peaksime ühiselt edasi liikuma sellel teel. et kapitaliturgude liit siin on juba päris palju ära öeldud, võiks ütelda, et meie jaoks on selge, et äh, meie majandus on suuresti sõltub pankade rahastamisest, kui pangad äh, laenu ei anna enam, siis majandus kannatab. seega see laenude andmine on hädavajalik, samuti suurem riskide jagamine ning äh, Rahandusliidu toimimine see on võib-olla veelgi olulisem rahaliidu jaoks kui ühisturu jaoks. siin oleme toetanud komisjoni ning ka parlamendis arvestad leidnud arutelusid väärtpaberistumise üle ning äh, rahaturu äh, määruse küsimustes. siin räägiti ka Euroopa-ülesest pensioniprogrammist mis on väga oluline, see võimaldab siis äh, pikaajalisi investeeringuid ja sääste äh, kaasata finantsturgudesse. uued tehnoloogiad. me näeme praegu kiireid äh, tehnoloogilisi muutusi. uued tulijad on turul tihtilugu iduettevõtted, mis on vägagi spetsialiseerunud ning tehnoloogilised hiiglased samuti, kes enamasti ei ole töötanud siiani finantssektoris, see on heaks uudiseks. me loodame, et sellest saavad abi eelkõige just tarbijad, äh, nende juurdepääs teenustele paraneb, samuti sellega kerkib esimene vajadus tagada, et tarbijad ikkagi on kaitstud ning et maksed on turvalised sellega me ka tegeleme, nagu te teate, meil on töö pidevalt käimas ja eelmisel aastal tegelesime suu-, suuremahuliste andmetega ja isiku, isiklike andmete kasutamisega sotsiaalmeedias ning nende andmete levikuga me töötame selles valdkonnas, tervitame samuti Euroopa Parlamendi algatust ning oleme valmis panustama sellesse. Ühendkuningriigi otsus lahkuda Euroopa Liidust toob muidugi uusi muutusi kaasa ning seda ning äh, finantsturgudel kui ka regulatiivtöös. aitäh! Thank you very much, now Burkhard Balz. suur tänu! härra Palts. aitäh, lugupeetud esimees, kallid kolleegid. Äh, äh, me siin Euroopas äh, parlamendis võtsime aasta tagasi, hakkasime koostama raportit, võtsime vastu raporti finantsturgude stabiliseerimise meetmete kohta. härra Pasi ütles, et tema kogemuse põhjal on need asjad olnud positiivsed Äh, ta viitas äh, siin ka tõenditele, selle komisjoni ees seisis ülesanne, mis oli väga selge. Äh, niisiis komisjon kui Euroopa järelevalveasutused on nende ülesannetega väga hästi kursis me oleme rääkinud kogumõju olulisusest, me oleme üritanud kontrollida, kuidas on mõjunud need seadused, mida me oleme eelnevatel aastatel vastu võetanud ning äh, äh, oleme kaalunud nende vajalikkust, äh, oleme kaalunud nende rahvusvahelist konkurentsivõimet ja nende järjepidevust, rakendamist ja riskipõhist lähenemist pärast äh, finantskriisi oli äärmiselt oluline, et majandus- ja rahanduskomisjon, Baseli äh, komisjon äh, äh,, et me Baseli komisjoniga koostööd teeksime erinevatel tasanditel äh, Äh, me peame vaatama, milline on äh, nende vastu võetud õigusaktide äh, üline mõju, kas me saavutame oma eesmärke või me ei saavuta neid, kas me peame neid natukene parandama, kus meil on probleeme, kus reeglid on liiga keerulised. Euroopa Komisjon on samuti parema õigusloome tegevuskava raames sellesse Äh, sellega tegelenud, on õigusloomealaseid ettepanekuid enne ja pärast nende mõju põhjalikumalt kontrollinud ja tahaksin seda komisjonile veel meenutada. ja mis puudutab äh, nende tõendite vajalikkust, millele komisjon novemb-, äh, millega nove-, komisjon novembris välja tuleb ja millest härra Henria juba kõneles, see on just nimelt see taust, millega me peame arvestama. komisjon Äh, nagu me Saksamaal ütleme, äh, üsna äh, tõhusalt asjale lähenenud ja ei ole päris ürita-, ei ole üritanud küll kahjuks õigusakte kvantitatiivselt hinnata Äh, ja samuti on jätnud äh, kasutamata võimaluse selline üldine kontseptsioon äh, välja töötada, et vaadata, kui, millises suunas peaksid minema kapitalturud ja kuidas võiks välja näha täpselt pangandusliidu ellurakendamine me peame äh, mõjuhinnanguid äh, äh, kaaluma nii e-, eelnevaid hinnanguid kui ka neid, mis pärast tehakse. niimoodi saame suurendada finantsstabiilsust ja me peame kaaluma, üritama tasakaalustada ka erinevaid huve erinevate eh, turuosaliste vahel, suurte ja väikeste vahel. meie parlamendi resolutsioonis oli mitmeid eh, olulisi punkte. me näiteks eh, võtsime eesmärgi selleks, et me korraldame regulaarselt proportsionaalsuskontrolle. me peame eh, Äh, sellistele asjadele rohkem tähelepanu pöörama. komisjon omad äh, teadmistega te esitab ähm, äh, igasuguseid ettepanekuid, aga nende proportsionaalsust tuleb samuti kontrollida. Ähm, meie EKONi komisjonis leiame, et selliste ettepanekute mõju tuleb positiivsest plaanist kontrollida, kui me ähm, neid toetame. ja me peame asjale lähenema ka terviklikult me leiame, et, et kõiki finantssektori meetmeid äh, tuleb äh, proportsionaalsuse aspektist kaaluda, olgu tegemist siis väikese varahalduri või suurega või ükskõik kellega. ja lõppkokkuvõttes äh, tuleb kõiki aspekte lõplikult hinnata, nii et tahaksin täna kasutada veel võimalust ja kutsuda komisjoni üles äh, Äh, positiivselt asja üle järele mõtlema ja leidma põhimõttelise viisi, kuidas saavutada suuremat proportsionaalsõnad. ja veel üks asi, mis on oluline, meie äh, oleme oma resolutsioonis äh, nõudnud sidusat režiimiga kolmandate riikide suhtes, sest praegu on meil erinevad reeglid kolmandate riikide suhtes. Need on meie seadustes ja need tekitavad kahju ja see tekitab, ega me, meil on neid raske põhjendada ka oma rahvusvahelistele partneritele. kui me paneme paika tingimused näiteks, kuidas kolmandate riikide firmad saavad meie ühisturule, siis eh, on meil siin vaja arvestada ka poliitilise olukorraga, meil on vaja ühiseid põhimõtteid Äh, mis kehtivad kõige, kõigi kohta ja mida kontrollitakse eelnevalt, äh, selleks on meil vaja äh, seda, neid reegleid läbipaistvamalt kujundada. ja see on tõesti üks teema, millega järgmise kahe-kolme aasta jooksul siin Euroopas tuleb väga oluliselt tegutseda, see on väga oluline osa meie tööst järgnevatel aastatel ja me peame hoolitsema selle eest, et et me pööraksime tähelepanu ka sellele, mis toimub Ameerika Ühendriikides. komisjon ei ole selles küsimuses oma teatises eh, mitte midagi öelnud ja see on kahetsusväärne. Eh, veel üks punkt, me oma eh, resolutsioonis nõudsime paremat ja läbipaistvamat seadusloomeprotsessi ja me ei äh, pane sellist kohustust mitte ainult komisjonile kui õigusloome algatustega välja tulivale vaid eh, ka eh, avalikkusele, et eh, me leiame ka, et Euroopa järelevalveasutused ja teised standardite, standardeid seavad organisatsioonid peaksid seadusloome protsessis mängima suuremat rolli. varasemal ajal oleme me oma komisjonis järelevalveasutustega üsna ägedaid arutelusid sellel teemal pidanud ja nii me oleme räägitanud äh, varasematest õigusaktidest, tehnilistest standarditest äh, ja meil on veel üks probleem. Äh, see puudutab nõndanimetatud vaba mandaati, mis nendel järelevalveasutustel praegu on. meil on probleem ka sellega, et teatud äh, infot jagatakse komisjoniga, aga mitte Euroopa Parlamendiga ning meil on probleem, äh, kui meie seadusandjana ei saa oma tööd sellepärast õigeaegselt lõpetada või korralikult teha ja tahaksin äh, lisada, et asi ei ole alati küll ainult komisjonis või järelevalveasutustes, aga ja härra Enria, äh, äh, teie oma kolleegidega esmast Euroopast äh, just hiljuti ma pean siin silmas mitte ainult EBA-t, vaid ka teisi järelevalveasutusi, siis kahjuks me ei ole saanud üksteisega nõu pidada nii, nagu oleksime tahtnud ja ma tervitan Eh, seda võimalust, et me täna oleme siin, et meil toimub siin mõttevahetus eh, Euroopa pangandusjärelevalve ja Euroopa Komisjoni esindajatega, samuti liikmesriikide parlamentide esindajatega. Eh, teie, kallid kolleegid, näete, et me komisjoniga tihtipeale vaidleme ka ja järelevalveasutustega Euroopa finantsturualane seadusandlus, seda pannakse paika erinevatel tasanditel, pädevused on erinevad ja äh, asi õnnestub ainult siis, kui kõik osapooled koostööd teevad, aitäh! Thank you very much also. suur tänu ka härra Paltsile. ja nüüd siis saavad sõna meie liikmesriikide parlamendid ning Euroopa Parlamendi esindajad, härra Fabian Keller, proua Fabian Keller. lugupeetud äh, esimees, kui lubate, siis äh, räägiksin äh, Brexiti tagajärgedest Gabasi ja president Riia rääkisid mis siin mängus on ja te viitasite, härra Liie, sellele, et võib tekkida killustatus äh, kapitaliturgudel. Briti finantstööstus kuulutas hiljuti välja, et nad ei soovi passiõigusi kogu tegevuste spektri kohta äh, finantsvaldkonnas ja nende lobi äh, teatas, et nad tahavad sektoripõhiseid, tootepõhiseid kokkuleppeid ja mitte laiaulatuslikke passe, aga mitte ka lihtsalt kolmanda riigi staatust. nii et soovitakse nii-öelda erilist korraldust. meie arvates võiksid olla finantsturgude, Euroopa finantsturu kahekümne seitsme või kahekümne kaheksa äh, liikmesriigi finantsturu äh, huvid selles mängus. Äh, arvestan ka äh, Suurbritanniat praegusel hetkel, sellepärast et nemadki tahavad oma finantssüsteemi jalule saada. millised võiksid siis olla läbirääkimiste peamised teemad, mille abil tagatakse turgude kindlustatus, turgude turvalisus ja lähtutakse, tuleb arvestada ka ju Briti õigust. Paolo Guerrieri, Itali SMD Yes, thank you very much. suur tänu. meie esindajad usuvad, et äh, pangandus ja kapitaliturgude liit on olulised protsessid, sellepärast et äh, see toodab äh, väga olulise tähtsusega Euroopa avalikku hüve aga nagu me teame, pangandusliiduga ei ole veel sugugi mitte lõpule jõutud ning kapitaliturgude protsess on veel oma algusjärgus. liigne viivitamine selles vallas võib aga osutuda ohtlikuks. see võib seada ohtu isegi euro ellujäämise. seetõttu tuleb kiiresti tegutseda ja ma arvan, et äh, on mõningad alternatiivid, mõningad võimalused. võtame näiteks kõigepealt Pangandusliidu. see projekt on alles pooles vinnas. meil ei ole kriisiresolutsioonide puhul fiscal backstop süsteemi ega ühist hoiuste tagamise süsteemi. ja see süsteem põhimõtteliselt paar kuud tagasi, mõned kuud tagasi külmutati see on murettekitav. kui tekib tõsiline kriis, siis me kõik oleme selle, selle, sellega seoses ohus ja äh, riigid, kes on pidanud üksinda seisma selle kriisiga silmitsi, äh, on juba kannatanud kahe tuhande kümnendal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. Euroopade, Euroopa hoiuste tagamise süsteem tuleb lõpule viia komisjon on teinud oma õigusloomelise ettepaneku on olemasolevad hoiuste tagatise algatused. aga mis on veel olulisem, on ühine resolutsiooni mehhanism ja kriisilahenduse fondi kapitaliseerimine. sellisel juhul on meil läbikukkuvate pankade tagatised on tagatud ja on uus bail-in süsteem. praegusel hetkel on süsteem, kus igaüks teeb oma ettepanuse, olnud osutunud puudulikuks. ühtse kriisifondi praegune võimekus on ebapiisav võimalike tulevike fina-, tulevaste finantskriiside jaoks. kas on võimalik sellist äh, mehhanismi tugevdada ning äh, luua euroala äh, fiskaalne nii-öelda backstop stabiilsusmehhanismi kaudu. see muudaks pangandusliidu tugevamaks ja finantsšokkidele vastupidavamaks loomulikult, kui me äh, võtame ära, äh, kasutusse äh, stabiilsusmehhanismi, siis tuleb seda mehe, selle mehhanismi demokraatlikku aruandluskohustust suurendada ning Euroopa Liidu õigusloome haru ka sisse tuua. mida arvavad meie tänased esinejad siis sellisest lahendusvõimalusest probleemile, millega euroala täna silmitsi seisab? meil oleks vaja sellist turvameedet. me loodame, et tõsiseid finantskriise äh, ootamatult ei tule, aga mine sa tea. Bori Vestlund Rootsist. suur tänu, lugupeetud esimees kapital liigub vabalt, nii nagu liiguvad ka inimesed ja kaubad ja äh, see peab toimima ja ka selleks, et äh, kapital saaks vabalt liikuda, peab olema ka paigas äh, sobiv raamistik. kui me vaatame, milline on finants- ja kapitaliturgude reguleeriv raamistik, siis see olukord on natuke problemaatiline. me ei ole piisavalt palju Äh, investeerinud sellesse, et meie reguleeriv raamistik ei oleks liiga keeruline. finants- ja kapitaliturgudel on tegijad enamasti suurasutused, aga mõned väiksemad institutsioonid on samuti turul suurtel ettevõtetel on äh, olemas vastavad osakonnad, kes saavad õigusaktidega ning õigusraamistikuga äh, ettevõtet kursis hoida, aga väikestel pankadel, väikeettevõtetel on sellega raskusi. proportsionaalsus on hädavajalik kõikide komisjoni ettepanekute puhul peame tagama selle, et kui ettepanekud parlamenti jõuavad, siis parlamendid ei muuda, parlament ei muuda neid veelgi keerulisemaks. see teema on äh, vägagi murettekitav. mina olen varem töötanud äh, konkurentsinõukogus ning Rootsis anname me endast parima selleks, äh, et reguleerida asju paremini. meie anname endast parima Rootsis, et reguleerivat raamistikku parandada, et seda lihtsustada, aga siis tulevad väljastpoolt ettepanekud, mis muudavad ja asjad jällegi täiesti asjatult keeruliseks kuidas tagada siis see, et äh, meil oleks stabiilne reguleeritud süsteem, mis samal ajal ei oleks liigselt keeruline, eriti väikeste finantsasutuste jaoks, aitäh. Thank you, now uh, Miguel. aitäh, Miguel Piegas, Euroopa Parlament, kuue fraktsioon suur tänu! mul on üks küsimus, see ei ole tegelikult suunatud äh, konkreetselt kellelegi äh, siinsetest esinejatest, pigem võib-olla kõigile. ja see puudutab meie üldist olukorda. me oleme siis asunud üles ehitama pangandusliitu. kogu pangandusliidu mõte edaspidi seisnema sellest, et me kanname hoolt nende institutsioonide eest, kes on läbikukkumiseks liiga suured. aga mis on praktiline tulemus? paistab, et pangandussektoris on tekkinud hoopis suurem, suurem kontsentratsioon ja paistab, et me õõnestame oma iseenese algset eesmärki pangandusliidu loomisel. see oli minu esimene kommentaar minu meelest oleme me tunnistajaks praegu tagasiminekule. pärast finantskriisi üritati finantssüsteemi rohkem reguleerida. selle reguleerimise eesmärk oli olukorda parandada, aga paistab, et nüüd liigutakse hoopis vastupidises suunas. vaadake näiteks hoolsuskohustust puudutavaid õigusakti pangandussektoris Äh, me tahame, et pangad oleksid konkurentsivõimelised võrreldes Ameerika Ühendriikide pankadega ja paistab, et see paistavad, paistab olevat meie peamine prioriteet. ja mis puudutab näiteks väärtpaberistamist äh, ja selliseid tooteid, äh, siis need tooted olid ju kriisi tegelikult tekitajad, aga nüüd tekivad üha uued ja uued tooted sellised. paistab, et meie tulevik on Euroopa Liidus sünge ja mina tunnen muret sellepärast, et me praegu valmistame ette ja sillutame teed lihtsalt uuele finantskriisile, mis on suurem kui kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kaheksanda aasta oma. Thank you um,. Christos Staikouras, Greece EPP. Christos Staikouras, Kreeka ja Rahvapartei. suur tänu, nagu te ütlesite meie ülesanne on ambitsioonikas, meie projekt on ambitsioonikas, me tahame üles ehitada pangandusliitu ning finantsliitu. juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kui Kreeka oli eesistuja, töötasime me pangandusliidu kahe samba kallal, aga kolmas sammas on jäänud endiselt tähelepanu alt kõrvale meil on vaja toimivat Euroopa Liidu hoiuste tagamise süsteemi ja see peaks täiendama liikmesriikide oma süsteeme ning äh, seejärel peaks sellest saama lõpuks ühine süsteem. see süsteem peaks tuginema Euroopa Komisjoni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta ettepanekule ning mitte nendele, äh, et sellistele ettepanekutele, mis tooksid liiga palju bürokraatiat ning äh, samas ei oleks piisavalt tõhusad ja ei tegeleks ülekande efektiga lisaks sellele tuleb teha õigusloomelisi ettepanekuid, mis lähtuksid rahvusvahelistest headest tavadest ning toetak-, tu-, toetaksid Baseli süsteemi, aitaksid riski vähendada. siin on õigusega öeldud, et olul-, oluline on, et tagatud oleks proportsionaalsuse põhimõte. meil on vaja realistlik tarkust, mis puudutab äh, kapitali, omakapitali vajadust. meil on vaja sellist süsteemi, äh, mida Kapitaliliit eeldab selleks, et ettevõtteid rahastada ja iseäranis väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ajal ning pangad laenavad üha vähem äh, me võiksime äh, vastavatel foorumitel rääkida sellest, kuidas investoreid kaitsta, millist raamistikku selleks on vaja, nii nagu me teeme äh, hoiustajate puhul. see aitab üldiselt süsteemi tugevamaks muuta, aitäh. Thank you. suur tänu. Ciao, Kalamba, Portugal ja sotsiaaldemokraadid. tere hommikust! mul on kaks küsimust. ja minu küsimused on suunatud äh, Euroopa äh, Pangandusametile, Andrea Enria. ma tegelikult puudutaksin sama teemat, millest rääkis Itaalia kolleeg, nimelt äh, oleme poolel teel, me pole veel taganud endale finantssektori kaitsemehhanismi, hoiuste tagamise süsteemi ei ole veel ilmavalgust läinud ja minu küsimus äh, on siis järgmine. me räägime praegu sellest, äh, mida tulevikus teha, räägime sellest, äh, kuidas on vaja täiendavaid kapitalinõudeid selleks, et oma eesmärke täita. Ähm, ja seda iseäranis panga kapitali riigivõla kontekstis ühte varade liiki, siis äh, äh, ootab hoopis uus tulevik, äh, väärtpaberid müüakse maha. mis on selle tulemus? kui on täiendavaid kapitalinõudeid, riigivõla tõttu, kas siis luuakse Euroopa ülesed varad, äh, mis on riskivabad. meil on vaja midagi sellist, mis on riskivaba selleks, et süsteem toimub. kui selleks ei ole äh, riigivõlg, mis äh, seda tagab, siis mis on selle aseaineks? härra Enria rääkis siin natukene eile halbadest pankadest. kui mingi fond ostab MPL-e kes siis äh, hakkab äh, pankadele seda hüvitama. see võib tegelikult äh, puudutada väga suurt osa kapitalist. ja kas pangad ise peavad selle kapitali leidma, see muudaks Euroopa pangandussüsteemi veelgi ebastabiilsemaks. ja lõpetuseks teie eilses ettepanekus, ma saan aru, et see oli teie isiklik ettepanek, äh, mitte mingisuguse institutsiooni välja töötatud seisukohta, aga te rääkisite sellest, et ähm, pankade MPL tuleks äh, konsolideerida. Neid tuleks ajutiselt äh, talletada, nagu te ütlesite, kas see ei tähenda seda, et me lükkame lihtsalt probleemi ette, edasi ajas? suur tänu! väga palju häid küsimusi, väga palju asjakohaseid kommentaare. ma palun teil kiiresti vastata, sellepärast et meil on veel sõnasoovijaid ja samas meie töövoor saab kell üks läbi. suur tänu nende küsimuste eest ma saan aru, et suurem osa küsimusi on äh, kolleeg Henriale. ma sain väga lühidalt teha tegelikult praeguse arvamuste vooru vahel. proportsionaalsus on tähtis küsimus, seda on mainitud siin korduvalt ning ma võin teile kinnitada, et me vaatame seda kolmsada kuuskümmend kraadi, ehk siis vaatame iga nurga alt, pankade seisukohast, eeskirjade proportsionaalsuse seisukohast ja ka varade haldajate äh, proportsionaalsuse seisukohast. me püüame seda teemat äh, igakülgselt valgustada, kiireloomulisus, jah, komisjonis anname endast parima, aga te kõik teate, et õigusloomeline dünaamika siin Euroopa Liidus on üsnagi keeruline ja ma ei pea seda süsteemi hakkama siin lahkama üksikasjalikult, mõnikord lihtsalt asjad võtavad kauem aega, kui meile meeldiks. mis puudutab Brexitit, siis ma saan öelda ainult nii palju. ma ei hakka teile rääkima, mis on meie öö, äh, minu äh, arvamus, äh, millele me peaksime läbirääkimistel keskenduma. aga meie jaoks äh, on Kapitaliturgude Liidu seisukohast väga oluline see, et meie usume, et kui Ühendkuningriik, juhul kui Ühendkuningriik lahkub, kui ta lahkub, siis Ühendkuningriik muutub siis ka ülejäänud kahekümne seitsmel liidul on veel olulis-, riigil on veel olulisem arendada edasi kapitaliliitu omaenda riigi siseselt ning tagada kahekümne seitsme liikmesriigi lõimitud turg. nii et tehnilisest seisukohast samuti on meie seisukoht, et Brexiti valguses on kapitaliturgude liit veelgi olulisem kui varem. Andrea, palun jah, väga palju huvitavaid küsimusi ja mm, millele vastamine võtab oma aja. katsun teha võimalikult lühidalt. mis puudutab ähm, varahaldaja ettevõtet, ähm, mida mainiti viimases kommentaaris, ähm, siis jah, loomulikult äh, kui pangal on äh, varad olemas äh, ja hind on selline, mis ei, mis ei Äh, kajasta reaalset majanduslikku väärtust, siis on nemad need, kes peavad äh, selle, sellele hoobile vastu panema. Äh, vastasel korral ei ole see ei pankade ega ka klientide jaoks hea, kui keegi seda nende eest teeb. kui siis ja meie ettepanek on, et meil oleks tõhus sekundaarne turg ja et varasid koondades on võimalik juba homme äh, minna tõhusa teisese turu äh, põhimõtte juurde, äh, kus hinnad on paremad, me tahame luua silda, müüa täna, siis pangad saaksid müüa täna tõhusa hinnaga ja siis mingi aja jooksul, mis ei ületaks ideaalolukorras kolme aastat, varem saavad nad kompensatsiooni või siis kannavad äh, ise vastutust oma tegevuse eest. ja kui pank ei suuda ise seda äh, hoopi kanda, siis äh, tuleb riigiabi kasutada. ja tuleb praegu kehtivat riigiabi ning toetussüsteemi rakendada me tahaksime, et praegune süsteem toimiks ja et meil oleks nii-öelda sild tõhusa sekundaarse turu juurde, kus varasid saab müüa äh, hindade eest, mis äh, kajastavad nende tegelikku majanduslikku väärtust. mis puudutab Pangandusliidu lõpuleviimist, siis äh, ma mõistan, et tahetakse lõpule viia praegu aruteldavad valdkonnad ja teemad, aga see on väga tore, aga ärge alahinnake juba saavutatud. varade kvaliteediprogramm, järelevalvemenetluste integreerimine, siis äh, täiendav järelevalve integreerimine jah, tõesti, hoiuste tagamise süsteem pikemas perspektiivis oleks oluline samm, varem me nägime probleeme sellega, kuidas hoiused liikusid riikidest välja ja see ei ole hea süsteemi kui terviku jaoks. aga pidage meeles siiski ka seda, et need elemendid süsteemis, mis on juba paigas, peaksid äh, need kardetud sündmused muutuma veel eba ebatõenäolisemaks kui varem. me ei taha sellist olukorda, kus riigid peaksid pankadesse raha süstima või tuleks rakendada mingisugust hoiuste tagamise süsteemi. see peaks olema ka harv nähtus, sellepärast et pangad on paremini kapitaliseeritud praegu ja meil on bail-in investorite süsteem, nii et olukord on parem kui paar aastat tagasi veel ja ma vabandan äh, nendele, kelle küsimuste eest ma ei vasta, aga, aga veel üks viimane küsimus ja vastus, äh, mis puudutab äh, ülereguleerimist ja liigkeskeks keeruliseks ajamist, siis üheksakümnendatel oli Basel üks nelikümmend lehekülge pikk ja selleks, et nendest määrustest kõrvale hiilida, sellest, et äh, süsteemist kõrvale hiilida, pangad töötasid äh, välja erinevad keerulised operatsioonid back, äh, back-to-back operatsioonid, bilansi operatsioonid ja nii edasi ja nii edasi nii et põhimõtteliselt reguleerimine muutus keerulisemaks selleks, et, et turu tavadele vastu astuda. väga tore, kui meil oleks lihtne süsteem, aga me teame, et kapitaliinstrumendid ei ole äh, ühesed, me peame erinevaid instrumente arvestama ja see muudab ka reguleerimise keeruliseks. reguleerimise keerulisus on siis tulenev turu arengutest, mitte vastupidi, aga loomulikult ma kuulan ära, mida teil on öelda ja äh, me peame tõesti proportsionaalsusele tähelepanu pöörama ja kandma hoolt selle eest, et, äh, et et selline reeglite keeruliseks muutmine ei oleks liigseks koormaks väikestele äh, asutustele. Neil peaks olema nii-öelda digitaalne eeskirjade kogum, äh, kus pangad saavad äh, vaadata, millised on nende riskid, bilansistruktuurid ja nii edasi ja nii edasi ning sellest lähtuvalt vaatama, millist, millistele reeglitele nemad peavad oma tegevusega vastama. ja äh, mõningad pangad näiteks peavad täitma kümme protsenti äh, eeskirjadest, millele üles suured pangad peavad äh, täitma sadat protsenti. ühesõnaga, me peame süsteemi muutma lihtsalt kergemini arusaadavaks. ja kui me räägime nüüd sellest äh, pendlist, mis liigub edasi ja tagasi, reguleerimine, dereguleerimine, siis väga paljudes kohtusüsteemides, ka Ameerika Ühendriikides räägitakse sellest, aga ma arvan, et kui me räägime väärtpaberistamisest, siis meie koostasime oma ettepanekud nii, et meil oleks äh, tõesti hästi toimiv ja samas turvalisem, kindlam väärtpaberistamise turg, vähem keeruline ilma äh, maturity transformation, need äh, tõeliste varade kvaliteedi tagamisega ja nii edasi ja nii edasi, me ei liigu põhimõtteliselt tagasi kriisieelsesse aega, kui te seda kardate aitäh, esimees, mõned punktid, millel peatuksin. ma jätkaksin sealt, kus äh, härra Enria lõpetas, ka mina ei näe mingeid tumedaid äh, pil-, pilvi, millele kolleeg Viegas viitas, ähm, ähm, mis puudutab dereguleerimist. Äh, ähm, see turg, mis meil varu, varem oli, ei olnud kindlasti hästi reguleeritud ning äh, Äh, meil ei toimu minu arust praegu küll mingisugust dereguleerumist, tegemist on, äh, need tumedad pilved on jah midagi, millele teatud poliitilised jõud kogu aeg viitavad, aga kuus-seitse aastat me oleme tõesti väga intensiivselt selle teemaga tegelenud, me siin komisjonis tõesti mille, teame, millest me räägime, me oleme finants Äh, turge reguleerinud ja nüüd peame vaatama, kuidas see asi kõik omavahel kokku sobib, nii et, et äh, meil on vaja tõesti kontrollida üle kõik finantssektorit puudutavad õigusaktid. kapitaliturgude liit, äh, tahaksin rõhutada seda, mida Ugo Passi ütles, minu arvates on selline projekt suur ja oluline projekt Ähm, ja iseäranis nüüd, kus Ühendkuningriik on otsustanud Euroopa Liidust lahkuda ja sinu arvates on, seetõttu on minu arvates väga hea Valdis Dobrovskis, kes selle eest vastutab, on veel kord kinnitanud, et ka tema oma ametis äh, finantsturgude volinikuga äh, jätkab äh, selles projektiga samuti nagu tema eelkäija Lord Hill ja minu arvates on tõesti väga oluline selle teemaga tegeleda ühe asja tahaksin veel juurde lisada, mis minu jaoks oluline on. kapitaliturgude liit peaks lõppkokkuvõttes teenima Euroopat ähm, ja, ja meie mandrit ja üks asi on minu arvates selles, sellega seoses väga oluline, me ei tohi teha vigu äh, sellises mõistlikus ja äh, heas projektis. me peame äh, mõtlema sellele, mis, mis aitab meid siin Euroopas tugevamaks muuta niisiis äh, kapitaliturgude rahastamine äh, äh, on Euroopas palju kasutust leidnud ja me ei tohiks ka traditsioonilistest rahastamisallikatest nagu pangade poolsed laenud, meie ei tohi seda nii keeruliseks muuta, et seal tekivad probleemid üle seitsmekümne protsendsi kogu rahastamisest tuleb Euroopas ikkagi pankadest ning ma arvan, et seetõttu peaksime me kapitaliturgude liidu teemaga tegeldes silmas pidada, pidama ka, kui olulised need teised traditsioonilised viisid on ja mis puudutab kapitalinõudeid, kas need on tõepoolest vajalikud, see on üsna põnev küsimus. ning eh, minu arvates on asi nii, et järgmises Baseli voorus, Basel neljas, peaksime just nimelt selle teemaga tegelema, me peaksime sellest teemast kõnelema ma arvan, et praegu on meil väga palju ebakindlus ähm, äh, selles osas, mida meie suur partner teisel pool Atlandi ookeani USA ette võtab ning äh, seetõttu ma täna isiklikult ei oska öelda, äh, kas meil on vaja veel täiendavaid ka nõudeid, kapitalinõudeid lisaks nendele, mis meil praegu juba on. ja viimane punkt, Brexit, ma arvan, et Äh, küsimus on tõesti õigustatud, mida kolleeg, er-, kolleeg Keller Prantsusmaal, kes, millised on turgude huvid. ma arvan, et me teame väga hästi, turud on näidanud, et nad sooviksid, et äh, Suurbritannia oleks Euroopa Liidu osa äh, ka pärast Brexitit ning sellele peame pöörama läbirääkimistel Suurbritanniaga tähelepanu Äh, ja äh, mida see Euroopa, kas Euroopa Finantskeskus peaks edasi Londonisse jääma, see ma ei tea. Äh, aga ma ei tea, kas oleks Euroopa huvides hakata ennast kehtestama Londoni ja Ühendkuningriigi vastu. mina kujutan küll väga raskesti ette, et, et, et et äh, sellised asjad nagu clearing ja muu äh, kuskile mujale Londonist kolivad, aitäh. aitäh. veel viis sõnasoovijat ja ma tõesti palun, et te äh, piirduksite maksimaalselt kahe minutiga. Ralf Brinkhaus Saksamaalt ja Rahvapartei esindaja, aitäh, esimees, suur aitäh meie jaoks on kolm teemat olulised, kõigepealt reguleerimine, meil on äh, väga äh, tugev majandus ja meie jaoks on äärmiselt oluline, et proportsionaalsuspõhimõttest kinni peetakse, et kõik äh, pangad allutatakse järelevalvele ja, ja mitte ainult need pangad, millega seonduvad suuremad riskid. nii et, et ma arvan, et me peaksime äh, sellele pöörama tähelepanu ka Euroopa tasandis, et äh, ainult suurtele pankadele ei esita nõudeid, vaid ka keskmise suurusega. teine teema, Saksamaal meil on probleeme ajaga, me oleme sat-, meil on teatud vastuseis Pangandusliidu teisele sambale. meile tundub, et see ei ole niivõrd usaldusväärne, et me võiksime nüüd asuda kolmanda samba juurde ja meil on ka mõningaid muid näiteks pankade bilansis on veel endiselt palju äh, riigilae, riigilaene, äh, kas me peame neid käsitlema omakapitalina ja meil on äh, suurte laenudega, riikide laenudega endiselt probleeme, nii et, et laenude tagatised, laenude kindlustus, see on valdkond, kus meil on vaja rohkem tegeleda, meil on väga palju, palju pankasid Saksamaal ja ka palju selliseid pankasid, millel on halvad laenud, laenud, mis ei too tul-, tulu ja ma ei tea, kas hoiuste kindlustamine on õige või öö, äh, vale, vale tee ja meil on Äh, ka selliseid pankasid, mis ei ole paika pannud korralikku juhtimisstruktuuri, mis tagaksid näiteks, et MPL-ide äh, probleem oleks lahendatud, et riskide koondumise probleem oleks lahendatud ja viimane märkus, äh, mis puudutab neid mittetoimivate laenude või halbade laenude fondi, see tundub mulle hea mõttena, aga ma kardan, et see toob kaasa moraalse ohu sellepärast, et inimene enam ei hinda oma riske nii, nagu ta peaks sellepärast et teab, et ta saab äh, lihtsalt need empellid üle anda ja äh, jah, äh, meil on vaja häid põhjusi, miks selline asi vaja on, vajalik on, jah ma arvan, et see asi on hästi mõeldud, aga see ei ole hästi välja tulnud, nii et, et sellele võib-olla peaks veel rohkem tähelepanu pöörama, aitäh. aitäh Enrico Brianti Dias, palun. aitäh. mul on kolm väga kiiret küsimust. kõigepealt äh, riigivõla turg kuidas eh, see mõjutab pankade kapitalinõudeid eh, ja mitte ainult euroalas, vaid kogu Euroopa Liidus? antud hetkel eh, on üsna suur surve nende kapitalinõuete tõttu ja inimesed leiavad, et see on oluline Euroopa Liidu pangandussektori jaoks, aga samas me ei lahenda pangandusliidu strukturaalseid probleeme sellisel moel meil on ühtne kriiside lahendamise fond, meil on äh, äh, veel äh, hoiuste tagamise teema. kui kõik need asjad kokku, kokku panna, siis oleme sellises olukorras, jah, me tahame kõik saavutada seda, et maksumaksjad ei pea panganduskriisi eest maksma, aga seda soovi pole võimalik teostada. kui vaadata selliseid liikmesriigi nagu Portugal, siis alati on maksumaksjad need, kes lõpuks maksavad ja väga raske on teostada järelevalvet otsuste üle, ähm, mida äh, võimud teevad, mida Euroopa Keskpank teeb, nii et, et minu küsimus on objektiivne, mida me saame teha selleks, et suurendada äh, järelevalvet selliste otsuste üle ja kuidas me saame kiirendada äh, Pangandusliidu sammaste ellurakendamist, minu teine küsimus. tahaksin rõhutada ühte asja see puudutab prospekti direktiivi ja selle läbivaatamist. Portugali parlament äh, parlamendi rahandus- ja eelarvekomisjon ja Euroopa asjade komisjon äh, kiitsid äh, selle ettepaneku heaks, aga juhtisid tähelepanu ka sellele, et prospekti direktiivi läbivaatamine ei olnud piisav selleks, et äh, lihtsustada võla- ja kapitaliturgudega kaasnevad ning saavutada korralikud kapitaliturud, mis teeniksid ka VKE-de ja keskmise suurusega ettevõtete huve. me oleksime saanud teha ja oleksime pidanud tegema rohkem, aga küsimus, et kas me ei ole jätnud võimalust kasutama, kas me ei ole jätnud kasutamata võimalust taaskäivitada kapitali äh, turge, kas me oleme jätnud kasutamata võimalust äh, üheks alternatiiviks pangalaenudele? aitäh! Gerusimos Palurast Kreekast ja kuue esindaja aitäh! pangandusliit ei saa äh, iseenesest eksisteerida. Euroopa hoiuste tagamises äh, süsteem oleks äh, tagatiseks kõigile liikmesriikidele ja see stabiliseeriks Euroopa pangandussüsteemi. ma ei usu, et keegi sellele vastu vaidleks. meil on vaja edasi liikuda pangandusliidu kolmanda sambaga. meil on vaja konkreetset ajakava see peab sündima järgmise kuue aasta jooksul, nii et, et keskmise ja väiksema suurusega hoiustajad oleksid kaitstud. et pangad, isegi need, mis on raskustes, on äh, kaitstud ja neil on piisavalt vahendeid selleks, et äh, süsteemsete riskidega toime tulla. siis, kallid kolleegid meil on erinevad äh, hoiuste äh, tagamise tasemed Euroopas ning äh, toimub ka selle tõttu kapitali ülekanne lõuna poolt nii-öelda põhjapoolsematesse riikidesse ja see põhjustab likviidsusprobleeme. kui kodanikud tunnevad, et nende raha on turvalisem mujal, siis äh, toovad nad selle äh, raha koju tagasi, kui olukord muutub. niisiis, nagu esimees ütles, nad hakkavad andma laene ettevõtetele. ja veel üks küsimus, milline on teie arvamus äh, EDAS-i ellurakendamise viivitamisega ja aitäh aitäh. David Coburn, Euroopa Parlament, EFTD. aitäh, härra Kalteeri. härra Andri-, Enria, ma kuulasin teid Euroopa pangandusjärelevalvest. Te rääkisite, et Euroopa turgudesse suhtutakse Hongkongis negatiivselt. see on üllatav pärast Brexitit. ma arvan, et Euroopa Liit selle ülereguleerimisega läheb lihtsalt vales suunas. kas te olete kunagi kaalunud ettevõtluse ja äritegevuse mittesekkumisest ja lasknud neil ennast reguleerida? ülereguleerimine teeb turule lõpu, jätke asi liikmesriikide otsustada seetõttu turud tulevadki Ühendkuningriigi, mis on kerge, kus reguleerimis on kerge ja Brexit kiirendab seda probleemi. tsentraliseerimine, daamid ja härrad, on ohtlik rohkem integratsiooni tähendab suuremat ohtu. kui puhkeb kriis, siis äh, mõned äh, pangad ja mõned riigid, kus on teistsugused mudelid, võivad ellu jääda, kui kõik on aga ühendatud ja samasugused, lähevad kõik koos põhja. Äh, täpselt nii, nagu juhtus Titanicuga. kui jäämägi oleks äh, ühe teki vähem lõhkunud, siis oleks äh, Titanicul võib-olla paremini läinud. Äh, turud lähevad Hongkongi, miks? sellepärast, et nad ei ole seal tsentraliseeritud ja reguleeritud nagu Euroopas. Euroopa kalduvus kriisidele on suurem. me oleme jõudnud juba kuristiku äärele, nagu üks kolleegidest siin viitas paljud riigid lahkuvad varsti euroalast. kas teil on plaan B selleks jooks? ei ole, et, et olge, te peate muret teema. Suurbritannia tahab lahkuda Euroopa Liidust, et kogu seda integratsiooni vältida, aga me ei soovi Euroopa Liitu jätta majanduslikult jõuetuks. me tahame, et Euroopa Liit on heas seisus siis, kui me lahkume ja me ei taha, et katastroofe läbi elates on halb meie turgudele. nii et, et palun Äh, mõelge vähem sel moel, nagu te praegu mõtlete, aitäh. aitäh ja viimane kõneleja, äh, Miguel Diago Portugalist, palun. aitäh, esimees. mul on kaks märkust. kõigepealt Portugal on olnud omamoodi laboriks, kus on läbi viidud eksperimente. on eksperimenteeritud pangakriiside lahendamise reeglitega ja samuti äh, järelevalveasutuste kehtestatud reeglitega äh, riiklike huvidega pole seejuures arvestatud. kui pank läheb pankrotti, äh, siis on võimalik avalikus sektoris sekkuda ning rahvusvaheliste organite järelevalve viis sellesse, et kui pank läks pankrotti, siis lihtsalt suurem äh, rahvusvaheline pank neelas ta alla. mitte mingisuguseid alternatiive ei kaalutud, kuigi oli paremaid alternatiive ja tegemist ei ole lihtsalt äh, majandusteadlaste vandenõuteooriaga. Äh, te näete selgeid tõendeid selle kohta. võimude sekkumine viis selleni, et väikeettevõte likvideeriti ja ta inkorporeeriti suuremasse rahvusvahelisse panka. ma arvan, et äh, me Portugali, sellega, mis me Portugalis tegime, me tegelikult ed edendasime selliste pankade loomist, mis on nii-öelda äh, pankrotiminekuks liiga suured. nii et, et äh, meil tekivad lihtsalt suured äh, megapangad kogu Euroopa Liidus. ja siis veel järelevalve teema. finantssektor on kõige enam reguleeritud majanduse sektor, aga see on ka sektor, mis tekitab kõige suuremaid probleeme ja millega kaasnevad kõige suuremad kulud niisiis, me näeme, et äh, vaatamata nendest äh, äh, reeglitest ja järelevalvest oleme me valiku ees, kas pangad leiavad viise nendest reeglitest möödahiilimiseks või pangad lihtsalt ei ole investeeringutest huvitatud. sellepärast, et nende investeeringud lihtsalt ei tasu ära ma arvan, et äh, küsimus on selles, äh, kuidas panna äh, finantssüsteem majandust ja poliitikat teenima ja mitte vastupidi, nagu see praegu on. aitäh. ja nüüd saavad sõna meie eksperdid härra Passi kõigepealt. jällegi jätan suurema osa küsimusi pankade kohta ja Pangandusliidu kohta vastata oma kolleegidele, keskendun paarile märkusele. üks puudutab siis aruandluskohustust, see on tõesti väga hea teema, see on seotud proportsionaalsusega, ütleksin natuke täpsemalt. ühelt poolt sellel aastal me viime läbi tervikliku ja kõikehõlmava äh, aruandluskohustuste läbivaatamise, sellest äh, saavutada seda poliitikat, millele viitas härra Palts. Äh, niisiis me üritame hoolitseda selle eest, et et reegleid vähendatakse, kui see tõesti vajalik on ja samuti ähm, tahame anda juhiseid järelevalvajatele, me oleme juba alustanud projektiga, mis puudutab finantsandmete standardiseerimist. selle eesmärgiks on välja töötada siis ühine lähenemine finantsandmetele läbi konsolideerimise, väljade ja aruandluskanalite mm, ratsionaliseerimise koha peal, nii et, et kasutame ära siin ka tehnoloogilisi võimalusi prospekti koha pealt ähm, lühike märkus. tahaksin meelde tuletada, et äh, komisjoni ettepanek oli ambitsioonikam ja meie nägime ette palju kõrgemat künnist. Äh, jah, arvestades seadusloome dünaamikat, äh, see künnis läks madalamaks, aga meie uuringute põhjal on see ometigi suur samm paremuse poole võrreldes varasema olukorraga ning lõpetuseks äh, üldisem märkus, mis puudutab dereguleerimist ja reguleerimist. ma kuulsin siin täiesti erinevaid seisukohti selle kohta, kas me hakkame reegleid vähendama või oleme me juba üle reguleerinud asjad. mina tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et vastustes ähm, nendele tõendite esitamise kutsele, mis tuli erinevatelt ärisektori valdkondadelt, äh, oleme me jõudnud järeldusele, et eh, ettevõtete üldine seisukoht reguleerimise tasemest eh, oli selline, et see on okei okay.. ei olnud eh, siis ärisektori poolt selget nõuet reegleid vähendada või rohkem reguleerida. ma arvan, et see reguleerimise tase, mis praegu on, on enam-vähem vastuvõetav. loomulikult me peame pangandusliidu lõpule viima ja veel mõningaid asju tegema, aga enam-vähem on see siiski okei okay ja me peame nüüd äh, äh, reguleerima paremini ja mitte reguleerima rohkem, aitäh. aitäh. me peame lõpetama hiljemalt üheksa minuti pärast, ütleb esimees. niisiis, härra Andri-, Enria, palun. Äh, kõigepealt vastaksin küsimusele, mis puudutab kriiside lahendamist ähm, ja neid pankasid, mis on läbikukkumiseks liiga suured pangandussektori või ükskõik mis sektori jaoks on iseloomulik see, et äh, kui äh, on kriis, äh, siis kriisi alguses on üleliigne tootmisvõimsus, siis hakatakse seda võimsust vähendama. ja see, et turul on praegu rohkem kontsentratsiooni, ei ole minu arvates negatiivne. ja see, et toimub piiriülene konsolideerimine Euroopa Liidu kontekstis, ei ole ka negatiivne, me oleme ju ühisturg see on signaal suuremast integratsioonist, aga läbikukkumiseks liiga suur on juba teine teema. kui on need suuremad organisatsioonid, siis tuleb organisatsioonid orga, hoolitseda ka selle eest, et need kaitsemeetmed on tugevamad, need tuleb paika panna ülemaailmsel tasandil ja Euroopa Liidu tasandil äh, kui nad on suuremad, siis neil on vaja rohkem kapitali, neil on vaja süsteemsete riskide puhvreid ja neil on vaja täiendavat kapitali äh, neil on vaja lihtsat struktuuri, nad peavad olema äh, likvideeritavad ja äh, äh, kriisi tingimuses on võimalik neid päästa niimoodi, et ei lähe vaja maksumaksjate raha. Need on olnud peamised ülesanded, me ei ole veel võib-olla päris sinnamaani jõudnud, mida teha nende piiriüleste pankadega Euroopas, aga selles suunas me läheme ja ma arvan, et see on positiivne areng jällegi teema, mis paljudest sõnavõttudest tõstet-, tõstetus. Äh, nimelt äh, tagatiste süsteem, kui meil on üks äh, tagatis ühes riigis ja teine teises riigis, mida peetakse vähem väärtuslikuks sest et on olemas ka riigitagatis, siis ei saa rääkida mitte mingisugusest pangandusliidust, nii et, et selline integreeritud tagatiste süsteem on äärmiselt oluline selleks, et pangandusliit välja kujundada. komisjon on teinud ettepanekud, meil on vaja ajakava paika panna, mina ei otsusta, kuna see ajakava, milline see välja näeb. jah siin räägiti ka võla, riigivõla küsimustest, ka selles küsimuses on vaja midagi ette võtta meil on null riskikaaluga äh, väärtpabereid äh, ja pankadel tegelikult on äh, oma meetodid riigivõlakirjade riski jaoks. Need, need meetodid on liikmesriigiti väga erinevad ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal me pidime siis kehtestama konkreetse nõude seoses nende riigi võlakirjadega Äh, selleks, et äh, toime tulla siis selle kriisiga. aga see teema vajab ka lahendamist ja Baseli komisjonis töö käib selle teemaga äh, ja me peame vaatama, kas tuleb kehtestada mingid nõuded, nii et kui ma ei tea, kas need kaks asja on omavahel seotud, aga kui on, siis meil võivad tekkida tõkked ja reguleerimine, ülereguleerimine pärast kriisi oli seisukoht selline, et finantskeskurid tõmbavad ettevõtlust ligi nõudluse, nõudeid vähendades, see ei toimi hästi. kui me hakkame reguleerivaid nõudeid vähendama, siis lõppkokkuvõttes äh, tabab kriis meid veelgi valusamalt ja ma arvan, et need õppetunnid on omandatud, suured finantskeskused, näiteks äh, London ja teised kasutavad äh, nüüd palju karmimaid kapitalinõudeid äh, just nimelt sellepärast, et äh, suure finantstegevus puudutab neid. aitäh. aitäh, härra Palts. ma teen väga lühidalt kolm punkti. kõigepealt hoiuste kindlustamine Äh, kolleegid järelevalveasutusest juba äh, rääkisid, et see teema on nende jaoks oluline, mina ei usu, et see nii on. mulle tundub, et tegelikult peame me kõigepealt vaatama äh, äh, kuidas äh, esimese sambaga lugu on, sest minu arvates on ka seal meil veel ühte-teist ära vaja teha äh, Ehm, me peame vaatama, kuidas on lugu eh, esimese, teise samba reeglitega, kõik nendest ei ole veel ellu rakendatud. Ehm, vaatame kõigepealt, et nad ellu saaks rakendatud ja siis, kuidas neid kasutatakse. ja siis on mul tõesti mõningaid kõhklusi eh, selle ehm, hoiuste kindlustamise koha pealt. Eh, teiseks, kolleeg Portugalist ütles, et Portugal Äh, soovib ähm, olla, äh, on langenud rahvusvaheliste panganduskonsultatsiooni ohvriks. mina arvan, et asi on hoopis teistsugune. Äh, jah, Portugali pangandussektoris olid tagajärjed väga tõsised. ma peaksin siiski ütlema, et, et ma ei, ma ei leia, et praegune olukord oleks halb ning äh, vastuseks kolleeg Coburnile äh, Brexit äh, ja ettevõtete, see kiirendab ettevõtete ümberpaiknemist, see on reaalsus, me oleme juba mõned nädalad näinud, et töökohad lähevad massiivselt ära teistesse riikidesse ja need lähevad, töökohad lähevad ära Suurbritanniast. ja seetõttu usun ma, et kui me kui me, eh, me näeme selle kohta järgmise näiteid järgnevatel kuudel ja mis puudutab finantssektorit, siis ma julgeksin siin öelda, et eh, Londonis finantskeskuses kaovad ka väga paljud töökohad, see on kahetsusväärne, aga see on Brexiti mõju eh, nii et, et äh, loomulikult härra Coburn ei vastuta selle eest isiklikult, aitäh. aitäh. mulle tundub, et tegemist on olnud äh, väga huvitava ja kasuliku sessiooniga, tahaksin tänada meie kõnelejaid, tahaksin tänada kõiki Euroopa Parlamendi saadikuid ja nüüd oleme ära teeninud lõunasöögi ning jätkame kell kolm ja siis toimub artikkel kolmteist konverents. aitäh ja koosolek on lõppenud